ja nüüd läheme järgmise teema juurde ja see on suuline küsimus nõukogule ja käsitleb tulumaksualase teabe avalikustamist teatavate ühingute filiaalide poolt. ja selle küsimuse on koostanud õiguskomisjon ning äh, tervitan siin nõukogu nimel proua Panajatovat ja kõigepealt annan sõna proua Reegnerile, kes on küsimuse autor. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud äh, proua äh, Panajotova, neljandal juulil kaks tuhat seitseteist, niisiis sellest on juba ka palju aega möödas, võttis Euroopa Parlament vastu otsuse avaliku riigipõhise aruandluse direktiivi ettepaneku kohta. selle eesmärk on suurendada äriühingu tulumaksu läbipaistvust ja avalikku kontrolli selle üle ning edendada ettevõtjate vastutust, kehtestades teatavatele äriühingutele avalikustamisnõuded ja uue direktiivi ähm, sisuks on siis äh, paremad ähm, aruandlusnõuded. ja äh, komis-, äh, ja komisjon ähm, leidis, et tegu, et õiguslikuks alu, aluseks peaks olema Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel viiskümmend lõige üks ja parlamendi otsus äh, mille alus on õiguskomisjoni kaksteist jaanuar kaks tuhat seitseteist aasta arvamus, nõustutakse komisjoni õigusliku aluse valikuga, sest tegu on raamatupidamisdirektiiviga. niisiis, parlament ja komisjon on ühel nõul, et tegu on läbipaistvuskohustusega, aruandluskohustusega ja äh, ka finantsaruandlusega. Äh, ja siin ei ole äh, tegu uue maksusättega ja meil on ka mandaat selleks, et neid küsimusi läbi rääkida ning see mandaat on meil eelmise aasta juulist. Teie nõukogus aga endiselt ei ole töötanud välja mingit kontseptsiooni ega kava selle avalikustamistöö jaoks, sellepärast et mõningad finantsministrid väidavad, et tegu on uue maksualgatusega ja seetõttu tuleks õiguslikuks aluseks valida Euroopa Liidu toimimislepingu artikkel sada viisteist ja selge on see, et see ettepaneku eesmärgiks ei ole maksude ühtlustamine, maksuhaldurite koostöö parandamine ega uute maksukohustuste loomine. sellega pannakse üksnes mõnele ettevõtjale lisakohustus, niisiis kõige suurematele ettevõtjatele siin planeedil lisakohustus avaldada tulumaksualast teavet sisaldav aruanne. seetõttu on tegemist ähm, äriühingu hea üldjuhtimise vahendiga. ja selles ongi asi, need aruandlus, et äh, hargmaised ettevõtted äh, andseks, annaksid aru Euroopa Liidu liikmesriikides. sest äh, seni ei saa kodanikud usaldada selliseid suurettevõtteid, nüüd ähm, millisel seisukohal on nõukogu sellise blokaadi osas, meie Euroopa Liiduna oleme avaliku aruandlu kohustuse puhul esirinnas ja ma viitan siin ka mittefinantsaruandluskohustusele, millega on väga palju saavutatud. kas te soovite järgida Trumpi süsteemi ja kuidas te selgitate seda, et viivitused on aset leidnud kaks aastat ja kuidas te selgitate nõukogu seisukohta õigusliku aluse osas, kas äh, ministrid äh, äh, mõistavad, et see ettepanek ei mõjuta tasutavate riiklike maksude summad? kas kontsernide huvidel on nii, siis eelisõigus ja millise kas ja kuidas kavatseb nõukogu teha selle olulise ettepanekuga edusamme, nii et selle saaks vastu võtta veel käimasoleva parlamendi ametiajal? VKE-d on siit välistatud sellest ettepanekust, nii et see ettepanek kohaldub ainult väga suurtele ettevõtetele. Need, kelle käibe on rohkem kui seitsesada viiskümmend miljonit eurot, jäävad selle ettepaneku alla, nii et tegu on justkui mõningate ministrite jaoks tegu mingi variaruteluga, libaaruteluga ja lihtsalt üritatakse viivitada nii kaua, kuni keegi enam sellest küsimusest ei räägi, nii et küsigem aru mõningatelt ministritelt, kes seda blokeerivad, küsige näiteks Austria ministrilt, miks nad blokeerivad seda ettepanekut, kas sellepärast, et see ettepanek suurkontserne nii väga mõjutab, et suurkontsernid ei soovi seda aruandluskohustust, sellega ei toetada eh, iduettevõtteid ega nurgapealset kohvikut, ei, sellega eh, te kaitsete ainult hiigelsuuri ettevõtjaid, eh, kontserne, kes praktiliselt üldse makse ei maksa. aga kõik Euroopa maksumaksjad omavad õigust teada, kui paljud sellised ettevõtted nagu Starbucks, Google, Äh, Facebook äh, meie riikides äh, makse maksavad ja seetõttu ma kutsun teid üles tegutsema, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna minister Panajotovale nõukogu nimel. aitäh, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. kõigepealt sooviksin tänada kaasraportööri proua Regnerit ja ka juurikomisjoni esimeest härra Sobodat selle küsimuse eest. tegemist on olulise kaustaga ja see ettepanek, mille komisjon tegi aastal kaks tuhat kuusteist, on võtmeelemendiks, millega võidelda maksubaasi lagunemist ja profi-, kasumite liigutamist. vastavas töörühmas on aset leidnud rohkem kui viisteist kohtumist nelja järjestikuse eesistuja ajal. selle aasta veebruaris kirjutasid härra Soboda ja härra Gualtieri meie suursaadikule, et küsida, milline on asjade seis ja paluda, et e, meie arutelu kiirendataks. vastasime sellele kirjale meenutades, et e, siin on lahendamata poliitilisi küsimusi, mis endiselt takistavad nõukogus kokkuleppe saavutamist. üks nendest e, küsimustest on ettepaneku õiguslik alus. jah, see aspekt seab kahtluse alla tavapärase seadusandliku menetluse võimalikkuse selle kausta küsimuses. Bulgaaria eesistuja on võtnud üle tehnilised tulemused, mis on järjestikuste eesistumite käigus päris hästi edasi liikunud. nii et nüüd me jätkame konsultatsioone delegatsioonidega ja eesmärgiks on eh, selle kaustaga edasi liikuda, aga ehk te mõistate, et ma ei saa mingisuguseid konkreetseid lubadusi praegu teha aga komisjon ilmselt vajab veel aega selleks, et oma positsioon selgemaks saada. ma võtan isikliku kohustuse informeerida teid igasugustest võimalikest tulevastest arengutest ja loodetavasti suudame me leida ka lahenduse. kinnitan teile, et me töötame selle kallal, aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Pospisil poolteist minutit. aitäh, proua juhataja kuulasin tähelepanelikult äh, nõukogu esindajat äh, ja teie vastus on šokeeriv. see on täiesti ebapiisav ja ma ei ole sellise vastusega nõus. tegemist on alibiga, ettekäändega, sest äh, on tehtud direktiivi ettepanek, mis tuleks vastu võtta, sest et see on avalikkuse huvides. Te ise ütlesite, et me peame võitlema maksude vältimuse, vältimise vastu ja teie nõukogus teete kõik selleks, et seda seadust mitte vastu võtta. selleks, et, et te kasutate seda õigusliku aluse argumenti, see on lihtsalt ettekääne. see on katse seda protsessi blokeerida. oleks ausam öelda, et on riike, kes ei taha seda vastu võtta las nemad siis avalikult ütlevad välja, et nemad ei ole nõus sellega, et nad ei taha öö, seda informatsiooni avaldada ja siis äh, valijad ja kodanikud äh, saaksidki teada, milline on nende arvamus. ma ei saa oma valijatele selgitada, miks see vaidlus õigusliku aluse üle ja miks äh, selline oluline informatsioon, mis on vaja selleks, et maksupettuse vastu võidelda, et miks mõned teatud riigid sellist informatsiooni avaldada ei taha Nad peaksid selle siis avalikult välja ütlema, mitte seda ettekäändet kasutama, aitäh. aitäh, härra Kohveraati, palun üks minut. proua minister, nagu me kuulsime, siis eh, on see parlament nüüd eh, kaks aastat juba nõudnud, et eh, seda küsimust arutatakse ja vastu võetakse ja rakendama hakatakse Äh, äh, tulumaksu, äh, ettevõtete tulumaksu avaldamine. Need viimaste aastate skandaalid, mida me oleme näinud, näitavad, et maksudest kõrvalehiilimine on tohutu probleem ja see muudab majandustegevuse ümberjaotamise keeruliseks kõikides Euroopa riikides. Need on tohutud ettevõtted, mis maksavad väga vähe makse meil on vaja mingisugust äh, siduvat kohustust, mis äh, sunniks neid makse maksma nii, nagu kodanikud seda teevad. ilma nende meetmete vastu võtmaseta äh, jätkuvad need vastuvõetamatud ebaõiglased tingimused, need on ebaõiglased nende kodanike suhtes, kes makse maksavad, nende ettevõtete suhtes, kes maksu maksavad ja tekitavad ebaausa konkurentsi. ma tõesti loodan positiivsele vastusele aitäh, üks minut, härra Düran, palun. suur tänu, proua juhataja. lugupeetud minister, ma ei tea, kuidas teile öelda. milline on see häbitunne, kuidas seda väljendada, mida me täna peaksime tundma Euroopa seadusandjana? tegemist on olukorraga, mis on väga dramaatiline, meil on VKE-d väga väikesed ettevõtted, kes peavad makse maksma, kes peavad äh, reeglitest kinni pidama, aga samas on meil suurettevõtted, kes peituvad äh, äh, teatud teemade taha ja juba kaks aastat soovime me konsultatsiooni kodanikega, soovime komisjonilt äh, toetust, õigustalituselt toetust äh, nii komisjonilt kui parlamendilt sellele, et meil on vaja liikuda selle info osas läbipaistvaks, tegemist on olulise teabega, see ei ole mingi maksuküsimus, me ei saa jääda selle väite taha, mis on äh, väär selleks, et mitte tegutseda ja ma tõesti paluksin, et te seda teemat sõna, südamesse võtaksite, aitäh. üks minut, äh, härra Kriso Koonus suur aitäh, äh, proua juhataja. juba rohkem kui aasta on Euroopa Parlament äh, äh, palunud, et komisjon ja liikmesriigid muudaksid Euroopa seadusandlust selleks, et oleks tagatud suurem läbipaistvus, mis puudutab makse, mida maksavad suured hargmaised ettevõtted. Need on ettevõtted, mis toodavad ühes kohas, müüvad oma tooteid tohutu kasumiga teises kohas ja siis maksustatakse neid väga madalate määradega veel kuskil kolmandas kohas. nii et põhimõtteliselt see nõue seda informatsiooni avaldada riigipõhise informatsiooni kaudu aitaks meil piirata maksude vältimist väga agressiivse maksuplaani planeerimise kaudu, see ei ole õiglane ja ei ole jätkusuutlik, kui me näeme, et VKE-del ja töötajatel on üha suuremad maksud maksta, samas kui need tohutud argmaised ettevõtted tegelikult äh, pääsevad üldse ilma maksmata, me ei saa sellega enam rohkem venitada. aitäh, härra Rosati, poolteist minutit, palun. aitäh, proua juhataja Äh, maksu läbipaistvus on muutunud Euroopa Liidu kodanike jaoks oluliseks küsimuseks viimastel aastatel ja et selle avalike, avalikkuse nõudmisega toime tulla, äh, lõi komisjon kaks aastat tagasi, aastal kaks tuhat kuusteist, riigipõhise aruandluse. mina olin Rahvapartei variraportöör siin ja pärast kuudepikkust tööd me leidsime minu arvates hea tasakaalu äh, Äh, selle vahel, et Euroopa Liidu ettevõtteid kaitsta ühelt poolt, aga ka tagada läbipaistvus. me võtsime selle otsuse eelmise aasta juunis vastu. Äh, räägitakse küll, et äh, üritatakse võidelda maksuprobleemide vastu, aga see eesistuja ei ole isegi läbirääkimisi alustanud selles küsimuses. blokeeritakse seda küsimust sellepärast, et liikmesriigid ei ole nõus õigusliku aluse küsimuses, see ei ole tõsiseltvõetav see küsimus ei puuduta maksumäärasid, maksutulusid või mingisuguseid fiskaalküsimusi. see direktiiv puudutab läbipaistvust ja info avaldamist, see ei puuduta kuidagi riigi pädevustesse või õigustesse sekkumisse, seetõttu ma palun, et nõukogu jätkaks kiirelt selle direktiiviga tööd. aitäh, üks minut, äh, proua Schlein, palun. Sono passati dieci mesi da quando questo parlamento ha adottato kümme kuud on möödunud sellest ajast, kui parlament võttis vastu omaenda positsiooni välja pakutud direktiivi küsimuses, mis puudutab äh, riigipõhist aruandlust. tegemist on fundamentaalse vahendiga, millega võidelda maksude vältimise vastu Euroopa ja globaalsel tasandil. see on instrument, mis võimaldab äh, läbipaistvust, äh, see on piiratud kulukusega ja nõuaks, et äh, rahvusvahelised äh, ettevõtted, nii nagu juba pangandussektori puhul kehtib, avaldaksid äh, asjakohase maksuinformatsiooni kõikides jurisdiktsioonides, kus nad tegutsevad. raporteerides nende poolt teenitavad tulud ja maksud, mille nad on maksnud. komisjonil ei ole endiselt seisukohta, ja on tekitatud, tõstatatud küsimusi õigusliku aluse küsimuses, aga see on äh, lihtsalt ettekääne, et ja parlamendi hoitakse lihtsalt konsulteerimisena. me oleme näinud mitte, mitmeid erinevaid skandaale juba, kui palju neid peab tulema, enne kui me saame vastuse, selline venitamine on vastuvõetamatu. tõlgid küll üritavad, aga te kõnelesite tõesti liiga kiiresti. kas te olete oma kõne õpetanud? aitäh, aga tõesti, parem on rääkida aeglasemalt, et, et oleks lihtsam jälgida aitäh, jätkame nüüd vaba mikrofoniga, kõnelejate nimekirjas on kaks kõnelejat, kõigepealt proua Pietikäinen. There is a vast majority of illegal interpretation äh, väga erinev, äh, valdavalt äh, ütleb õigustõlgendus seda, et see küsimus on ühispädevuses ja tavalise seadusandlusliku menetluse raamis ja see, need menetlused, mis puudutavad äh, raamatupidamismenetlusi. nii et väide, et äh, teki-, et siin on oht, et meil on vale õiguslik alus, see on täielik äh, pettus. see on selline viigileht, mida kasutatakse tahtlikult selleks, et blokeerida seda väga selget ja juba kaua puuduolevat riigipõhist aruandlust. see läheb vastu igasugustele õigluse põhimõtetele. ja ma tõesti loodan, et Bulgaaria eesistuja äh, kok-, kutsub kokku kohtumisi ja küsib äh, mitmete erinevate allikate õigusnõu ja äh, teeb selle asja nõukogus sees selgeks, sest et lihtsalt selle asja otsas istumine seda kuidagi ei lahenda aitäh, härra Marjas, palun. suur aitäh, proua juhataja kodanikud ja VKE-d maksavad oma makse ja paljudes riikides nagu Kreekas, kus eh, see, meil on selline tohutu keeruline maksupoliitika, eh, samas eh, suured rahvusvahelised ettevõtted väldivad makse, vaadake LuxLeaksi, sealt tuleb olukord väga selgelt välja. mida me siis peaksime edasi tegema? rahvusvahelised ettevõtted peaksid äh, maksma maksu seal, kus need, nad teenivad oma tulu. loomulikult see direktiiv, mis nõuab äh, äh, aruandluse avaldamist iga rahvusvahelise ettevõtte ja riigi kohta, aitab meil tõesti tegeleda maksude vält-, maksu, maksmisest vältimistega nagu Bulgaaria eesistuja ütleb, siis jah, teatud riigid tundub, et olevat selle vastu. proua Panajotova, millised liikmesriigid need on, kes seda protsessi takistavad? palun öelge need nimeliselt välja. kas Kreeka on üks nendest liikmesriikidest, kes äh, hoiab tagasi selle direktiivi heakskiitmist? me tahame läbipaistvust, me tahame siin Euroopa Parlamendis saada vastuseid. aitäh. aitäh ja nüüd annan sõna proua Panajotovale vastuseks. Thank you Um, aitäh, austatud parlamendiliikmed, kuulasin tõesti väga tähelepanelikult ja võtsin teie märkused teadmiseks, jätkame tööd selle kaustaga. siin esindan ma kõiki liikmesriiki ja seetõttu ei saa ma ühtegi riiki nimeliselt välja tuua tahaksin öelda, et äh, asi ei ole selles, et nõukogu ei saaks aru, kuivõrd kiireloomuline see küsimus on see, vaid et äh, see siin, see on seotud vajadusega leida kokkulepe ja see nõuab eesistujapoolset pingutust ja äh, aega võtab ka see, et delegatsioonid pealinnades oma lõplikud positsioonid paika saaksid. nagu te teate, selleks, et edasi liikuda, on meil nõukogus vaja ühehäälsust. Bulgaaria eesistuja tahaks jätkata tööd selle kaustaga ja töötab äh, selle eesmärgi saavutamise nimel. nii nagu ma ütlesin oma sõnavõtu käigus alguses, siis äh, me oleme avatud edasisteks diskussioonideks selles küsimuses ja kui me oleme saavutanud märkimisväärset edu, siis äh, korraldame me ka selleteemalise kohtumise. aga mina isiklikult olen valmis ka edasisteks kahepoolseteks diskussioonideks ja kontaktideks teiega, aitäh!